on esitatud seoses standardiseerimispaketiga, mille kallal komisjon parajasti tööd teeb. see pakett peaks läbi vaatama olemasoleva standardiseerimise õigusliku raamistiku ja see mõjutab siis standardiseerimise arengut eelseisvatel aastatel. seetõttu on äärmiselt oluline, et parlament saadaks komisjonile signaali ja ka avalikkusele signaali selles osas, kuidas standardiseerimine tulevikus hakkab arenema. hea standardiseerimissüsteem on äärmiselt oluline, see aitab äh, kõige paremini ära kasutada siseturu potentsiaali, edendada konkurentsivõimet ning äh, saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. meil on toimunud väga äh, intensiivsed arutelud kõigi sidusrühmadega Äh, nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, püüdes leida optimaalset Euroopa standardiseerimissüsteemi, ei ole me tähelepanuta jätnud ka VKE-de esindajaid, samuti tarbijaid, puuetega inimesi ning äh, keskkonnakaitsjaid ja teisi. me oleme tulevikku äh, arutanud ning oleme jõudnud järeldusele, et me peame arvestama oma standardiseerimissüsteemi tugevate külgedega, me ei taha sisse viia mingeid radikaalseid muudatusi, mis need tugevused kõrvaldaksid. meil on vaja tõhusalt toimivat Euroopa standardiseerimise süsteemi ning me peame hoolitsema selle eest, et riiklikud standardiseerimisametid, mis siiamaani ei ole eriti aktiivselt tegutsenud, oleksid samuti aktiivsemad, niisama aktiivsed nagu teised riiklikud organisatsioonid Need organisatsioonid peaksid äh, suhtlema üksteisega ja olema just selleks äh, aluseks, äh, millele töötatakse välja Euroopa standardiseerimissüsteem. tulevikus me peaksime ka rohkem kaasama sidusrühmade esindajad, et nad kogu standardiseerimise protsessis aktiivsemalt osaleksid, sellepärast et me tahame, et see protsess oleks esinduslikum veel üks teema, mis selle valdkonnaga on seotud, on standardite kättesaadavus. standardite koostamisel tuleb alati arvestada ka kasutajatega, standardid peaksid olema kõikehõlmavamad ja kasutajasõbralikumad. me peaksime rohkem mõtlema ka standardiseerimisele teenuste vallas, teenused on äärmiselt olulised selleks, et meil oleks rohkem piiriülest konkurentsi just nimelt teenuste vallas. see on üks viis, kuidas me saame siseturult tõkkeid kõrvest, kõrvaldada ning niimoodi saaksime saavutada suurema konkurentsivõime, suurema läbipaistvuse ning parema kvaliteedi Euroopa teenustele. nüüd äh, innovatsioon ja uued tehnoloogiad on väga olulised just majanduskriisi järgse majanduskasvu saamutamiseks, seetõttu meil on vaja rohkem koostööd teadlaste, uurijate, äh, vahel ja nende inimeste vahel, kes standardeid välja töötavad. ilma sellise koostööga, koostööta ei suuda Euroopa Äh, saavutada selliseid standardeid näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, nanotehnoloogia vallas teadusuuringute tulemused peavad saama ka ellu rakendatud, sellest sõltub, mil me, kas Euroopa süsteem suudab ka rahvusvahelisel areenil olulist rolli mängida. ma tahaksin kasutada võimalust ja tänada kõiki oma kolleege nii minu komisjonist kui ka ITRE komisjonist, kõiki kolleege, kes aitasid mul seda raportit koostada. mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud üksmeele kõigis eh, fraktsioonides, aitäh! suur aitäh! jõuame vaba mikrofoni juurde. suur aitäh, härra president. kõigepealt tahaksin öelda, et olen raportööri lähenemisviisiga väga rahul, aga ka tema koostööga teiste variraportööridega, ma arvan, et meil õnnestus koostada dokument, mis arvestab väga erinevaid seisukohti, tegemist on tugeva poliitilise sõnumisega ja annab äh, tegelikult komisjonile terve rida äh, juhtnööre, kuidas läheneda sellele küsimusele äh, lähitulevikus. seetõttu leian ma, et dokument ei vaja erilisi muudatusi. mina praeguseks kehtiv süsteem, mis puudutab siseriiklike delegatsioonide põhimõtete järg-, järgimist, on erakordselt oluline minu seisukohalt ka tulevikus, seda enam, et see on üks nendest võimalustest, mis aitab tagada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huvide igakülgse kaitse ja öö, standardite, tagab standardite omanda, omandamise. see on sotsiaalselt ja poliitiliselt õiglane. härra Baltšiidis, üks minut, palun. aitäh, härra president, kolleegid kiidan oma kolleegi, äh, kes on selle väga olulise raporti ette valmistanud, see on ülioluline ühise turu loomiseks, toetades Euroopa Liidu konkurentsivõimet äh, ja äh, konkreetsete liikmesmaade konkurentsivõimet ning eemaldab takistused kaubavahetusel. palume üle vaadata seda standardiseerimise paketti ning näha, kus on võimalik parandada puudusi, millega saaks parandada toodete ohutust ja parandada äh, konkurentsivõimet erinevates liikmesmaades. ülioluline on saada üli, ühiseid standarde tehnoloogias ja innovatsioonis selleks, et suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja ka meie inimeste tervist ning tagada seda, et äh, turule tulevad tooted on äh, ohutud, vajame ühtseid reegleid kogu Euroopas, aitäh! Paska, palun, järgmine sõnavõtja. aitäh, suur tänu tähelepanu. Euroopa standardimise reeglid on reeglid, mis peavad järgima ka rahvusvahelisi standardeid, samas peavad nad vastama meie eluviisile meie elulaadile, see tähendab seda, et standardimine ei saa olla reaalsest äh, elust lahutatud. kas Euroopa, kui Euroopa Liit tahab tõepoolest olla edukas ja saavutada selle, et Euroopa Liidu liikmesriikide majandus oleks toimiv, siis on oluline, et äh, turule tuleksid järjest uued tooted, selles mõttes on ülim aeg, et selleks luuakse vastavad mehhanismid, mis tagavad üle-euroopalised standardid. sest praeguseks tuginevad sise, need kehtivad standardid äh, liikmesriikide äh, traditsioonidele, see on aga ebapiisav. härra, härra Ketši, üks minut palun suur aitäh! meie kui Jobbiku partei esindajad oleme need, keda sageli euroskeptikuteks tituleeritakse, me oleme euroskeptikud, jah, aga see ei tähenda sugugi seda, nagu ei toetaks me teisi Euroopa Liidu liikmesriike. me ei toeta Euroopa ühinenud, Euroopa ühind-, Ühendriike, kuid me leiame, et Äh, me äh, saame minna edasi, kui me üksteist toetame, me ei ole sugugi kõik, kõiges kõigi vastu ja selles mõttes äh, tahaksime paluda kõiki, et standardimise teemasse väga tõsiselt suhtutaks, suur aitäh! suur aitäh! on veel kaks sõnasoovijat palun. suur aitäh. Euroopa standardite vastuvõtmine on asi, mis saab tõepoolest aidata kaasa väikese, keskmise, suur, suurusega ettevõtete tegevusele e,. väikese ja keskmise suurusega ettevõtted vajavad tegelikult tunduvalt lihtsamat äh, ligipääsu standarditele, seda nii äh, menetluslikult kui ka rahaliselt. Äh, meil on tarvis luua ühisalus selleks, et standardid oleksid kehtivad kõikides liikmesriikides, sest öö, lähimusprintsiibil rajanev standardimise eh, elluviimine ei anna alati kõige paremat tulemust. ma tahaksin viidata sellele, et Rumeenias võeti hiljaaegu vastu dekreet, mis lihtsustas Euroopa Liidu eh, standardimise reeglite lihtsustatud kehtestamist. proua Roitova härra esimees, see raport annab veel ühe signaali komisjonile, millega jätkatakse standardi harmoniseerimist siseturul, samal ajal äh, kui globaalse kaubanduse globaalne kaubandus on ainukene võimalus Euroopa turu toetada. ma väga tänan te kõigi, kes toetasid minu muudatusettepaneku, mis annab rohelise tulu, äh, rohelise tee äh, kõikidele äh, nõuetele, et sisse toodud jalanõud vastaksid ohutusnõuetele. paljudel lastel on juba jalgadega probleeme, sest tuuakse sisse odavaid ja madalakvaliteetseid jal-, jalanõusid Hiinast, samas kui Äh, mänguasjadele kehtestatakse ohutusreeglid sama äh, kui jalanõudele mitte mingisuguseid nõudeid ei ole. seetõttu loodan, et komisjon võtab selle väljakutse vastu ja astub asjakohaseid samme. ma arvan, et on väga kahju, et Prantsuse ja Saksamaa lobi töö siiski võitis antud juhul ning ei, me ei räägi ühel häälel, vaid kaks, kahekümne seitsmel eri häälel mietinnöstä. suur aitäh hea ettepaneku eest, mis on heaks aluseks edasiseks tööks. standardiseerimise protsessis on oluline olla avatud ja demokraatlik ning see, et nõrg, nõrgemate ühiskonna sidusrühmade, tarbijate ja keskkonnaorganisatsioonide osalemist saaks siin parandada. standardiseerimine ei saa ka edaspidi olla äh, Äh, suuräride mängumaa. ma olen rahul sellega, et selles äh, raportis võetakse teadmiseks äh, asjalik põhimõte, et kõikide huvirühmade seisukohti tuleb asjalikult arvesse võtta. on oluline ka see, et ühiskondlike huvirühmade esindatust tugevdataks. minu arvates võiks seda tugevdada sellega, et antakse hääleõigus ka neile tehniliste asjade komisjonis. on oluline äh, tuua siia kõrvale ka teistsuguse tootmisliini äh, kinnitamine. loodan, et komisjon äh, pöörab sellele tähelepanu. suur tänu, Kalin Netasas. aitäh, head ööd. me istume siin ju aegamööda päris üksi aga meil on jäänud veel viimane kõneleja. vabandan, proua, et oleksin teid peaaegu unustanud. Uh, ma tahaksin tänada raportööri tema väga põhjaliku töö eest, uh, mis on leidnud üldise heakskiidu samuti tahaksin tänada lugupeetud uh, parlamendisaadikuid, kes veel nii hilisel tunnil on siia jäänud et äh, aidata härra presidendil tema äh, tööd teha ning äh, anda väga konstruktiivne panus ka sellesse arutellu. see raport on väga oluline Euroopa Komisjoni jaoks, siin juhitakse meie tähelepanu standardiseerimissüsteemi tulevikule Euroopas Äh, sise, mis on väga oluline siseturu äh, ellurakendamisel, Euroopa ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele ning innovatsiooni edendamisele. Äh, Euroopa standardiseerimine vajab uut energiat, meil on vaja kohaneda uute energia ja keskkonnastandarditega, sellest on siin täna juba räägitud. me peame arvestama tehnoloogia arenguga, kliimamuutustega Äh, ja paljude teiste väljakutsetega. me jagame raportööri seisukohta, et me saame tugineda olemasolevale süsteemile, see on kindlaks aluseks, kust edasi liikuda sellele vaatamata saab asju alati paremaks muuta. raport sisaldab tervet rida ettepanekuid, mis võimaldavad just nimelt seda süsteemi parandada. komisjon tervitab Äh, rõhuasetust liikmesriikide delegatsioonide olulisusele. samas juhitakse raportis ka tähelepanu sellele, millised võivad olla selle põhimõtte rakendamise negatiivsed tagajärjed näiteks mis puudutab tervishoiustandardeid, tarbijakaitsestandardeid, siis need kõik mõjutavad standardite kehtestamise protsessi ning seetõttu ühiskonna esindajate osalemine selles standardite seadmise protsessis on äärmiselt oluline, see tagab standardite legitiimsuse ning parandab ka üksmeelt standardite osas. komisjon uurib konkreetseid võimalusi, kuidas äh, ühiskonda rohkem kaasata Äh, standardite äh, väljatöötamisele ning kuidas saavutada siis äh, sidusrühmade tasakaalustatum osalus standardite seadmise protsessis. komisjon jagab seisukohta, et mis puudutab liikmesriikide ähm, delegatsioone, siis nende roll peab olema keskne. riiklikud standardite ametid on äärmiselt olulised kogu Euroopa mudeli seisukohalt. kõik need riiklikud ametkonnad peaksid olema selleks platvormiks, millelt luua konsensus. Äh, raport juhib tähelepanu sellele, et nende äh, vahel on suuri erinevusi, mis puudutab nende ekspertteadmisi, rahalisi vahendeid, seega äh, siin on võimalus olukorda liikmesriigiti parandada. standardiseerimine ei tohiks piirduda selle protsessi maksumusega komisjon tervitab riiklike standardiametite ettevõtmisi kulude vähendamisel ning seda, et uuritakse, kuidas oleks võimalik parandada standardiseerimisest VKE-de kaasatust. Euroopa Komisjon hindab seda, et tunnustatakse raporti standardite potentsiaali ning teeb ettepaneku rakendada standardeid ka uutes valdkondades, nagu näiteks teenuste valdkond, nagu raportis öeldakse, see uus Euroopa mudel peab andma oma panu, panuse Euroopa innovatsiooni ja jätkusuutlikkusse arengusse ning lõpuks tahaksin veel kord tänada kõiki neid, kes on osalenud selle väga kasuliku ja inspireeriva raporti koostamisel, aitäh! suur aitäh, proua volinik! arutelu on lõppenud, hääletamine selles osas toimub neljapäeval kell kaksteist. homme jätkame istungit kell üheksa. vastavalt vastu võetud päevakorrale. kuulutan istungis välja vaheaja, head ööd!